teile oma panuse eest ning suur aitäh ka mm, proua president teile selle eest, et te juhtisite seda aru ja teisigi täna pärastlõunal.